To... institutsioonide vahelise lepingu sõlmimine. Yeah. That... head kolleegid, ma tean, et kümme minutit on kell kolm läbi ja me võiksime veel oodata, aga kuna minister on juba meie juures, siis ma tahaksin alustada ka kohtumisega nagu te teate, siis kolmeteistkümnes punkt meie päevakorras äh, näebki ette arvamuste vahetust ametis oleva eesistuja rahandusministri Rimantas Saadžussega äh, Leedu eesistumise prioriteetide üle. ja ma annaksingi siis teile kohe sõna, nii et te saate eesistumise programmi meile tutvustada. suur tänu, proua esinaine on suurepärane traditsioon Euroopa Liidu institutsioonides, mitte ainult parlamendis, vaid ka nõukogus, et kui eesistumise aeg algab uue riigi jaoks, siis traditsiooniliselt alustatakse omaenda emakeeles esimese ettekandega selleks, et prioriteete tutvustada ning seetõttu olge head, võtke kõrvaklapid, ütleb kõneleja ja hakkan rääkima oma emakeeles leedu keeles gerbiama pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. proua esinaine, head äh, komisjoni liikmed, head parlamendi liikmed ja daamid ja härrad. minu jaoks on suur au äh, tänasel koosolekul viibida. nii nagu teistel Euroopa Parlamendi koosolekutel ning mul on hea meel kanda teile ette Euroopa äh, Liidu Nõukogu eesistuja Leedu äh, eesmärgid. Äh, need äh, eesmärgid on ühtekuuluvuspoliitikaga seotud ning makromajanduslike strateegiatega mm, regioonides. Leedu rahandusminister on nende poliitikate eest vastutav, olukord ei ole loomulikult mitte kõikides riikides ühte, ühesugune, aga mina leian, et eh, see tõsiasi ainult näitab meile, kui olulised on tegelikult regionaalpoliitika eesmärgid Euroopa Liidu poliitikate vallas ning eh, need on väga olulised ka Leedu eesistumise ajal. täna tahaksin ma teiega jagada oma mõtteid selles osas, kuidas me peaksime tegelema nende teemadega, mis on meie kõigi jaoks prioriteetsed ja seda järgmiste nädalate ja kuude jooksul. esimest korda on Leedu nõukogu eesistujariik ning me anname endast parima selleks, et eesistumine toimuks minimaalsete kuludega, aga see peab olema tulemustele orienteeritud ning tõhus ja me püüame endale seatud eesmärgid äh, saavutada. Leedu eesistumise kolm eesmärgi on järgnevad. usaldusväärne, äh, kasvav ja avatud Euroopa. Need äh, eesmärgid on Euroopa Liidu prioriteetidega kooskõlas, selles olen ma täiesti veendunud. igas vallas on oma kompetentne minister, kellel on omad eesmärgid. rahandusministritel ning ECOFIN-i nõukogul, mille eesistujaks on mul au olla, rõhutab seda, et Euroopa on usaldusväärne kontinent. finantsturud eh, ning investeeringute sektor peab olema usaldusväärne ja seda kogu maailma silmis kasvav Euroopa on kõige olulisem prioriteet kõikidele Euroopas ning kõikides teemavaldkondades. Euroopa avatus on samuti väga oluline. eile olin ma esimese ECOFIN-i nõukogu äh, istungit juhatamas ning mul oli väga hea meel kahte uut riiki tervitada. Äh, Horvaatia, kes on meie äh, liidu kahekümne seitsmes liige ja Läti Äh, õnnitlen ja tunnustan ka Lätit, sellepärast et me võtsime vastu äh, õigusalase paketi, mis võimaldab Lätil ühineda euroalaga. ma arvan, et mõlemad sammud on äh, sügavalt sümboolsed, need viitavad sellele, et euroala on täiesti elus ja vitaalne, sellel on ilus tulevik ning Euroopa projektil on paljutõotav tulevik ning samuti palju sisepotentsiaali, mida ei ole veel täiel määral ära kasutatud. meie peame kõike seda äh, näitama selgelt äh, kogu maailmale. meie eesistumine toimub ajal, mil väga palju on majandusalaseid väljakutseid ning seetõttu on just fiskaal- ühtset konsolideerimist vaja selleks, et äh, avaliku sektori rahastamise jätkusuutlikkust tagada. meie riikide majandust on vaja reformida selleks, et äh, tagada riikide konkurentsivõime ning toetada ka Euroopa konkurentsivõimet kogu maailmas. meie peamine eesmärk aga on äh, majanduste kasvu hoogustamine meie päevakord ja eesmärgid äh, räägivad äh, finantsturgudest, maksustamisküsimustest ja nendega seotud äh, seadusandlusest. selleks aga, et majanduskasvu hoogustada, on meil vaja konkreetseid instrumente. ühtekuuluvuspoliitika on üks põhilisi instrumente selles valguses. nüüd läheksin meie konkreetsemate prioriteetide juurde ühtekuuluvuspoliitika vallas ning jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja Äh, tahaksin äh, rääkida detailsemalt meie edasistest äh, prioriteetidest. Mm, millised on siis Leedu istumisel ühtekuuluvuspoliitika vallas? ühtekuuluvuspoliitika on loomulikult kasvu ja tööhõive tuumaks, mis on Euroopa jaoks väga oluline. see mitte ainult ei panusta erisuste vähendamisele territoriaalselt ja majanduslikult, mis Euroopas endiselt olemas on, aga see võib ka Äh, väga oluliselt mõjutada majanduskasvu, mitte ainult erinevates regioonides, millel on täna kasvupuudus, aga kogu äh, Euroopa jaoks tegelikult ühisturg on Euroopa Liidu alustala ning üks põhjustest, mikspärast äh, ühtekuuluvuspoliitikat üldse on vaja, mikspärast regionaalpoliitika küsimused on pidevalt arutelu all, on tagada, et ühisturg toimub, toimib tõhusalt. ühisturu tõhusus on see, et me teame, kus äh, teenuseid ja tooteid toota ja tarbida ning me teame, kus ja kuidas me peaksime neid tõhusalt müüma. nii et meil on igal juhul vaja äh, selle mündi mõlemat poolt. Äh, ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus on juba mitmekordistunud tänastel väljakutsuvatel aegadel. mõningate riikide jaoks oli ühtekuuluvuspoliitika peamine äh, võimalus, kuidas äh, finants- ja majanduskriisist üle saada. Leedu, äh, minu koduriik, ei ole siin mingisugune erand. Euroopa tõukefondid on aidanud väga hästi kaasa selle lõhe ületamisele, kui meil oli avaliku sektori rahastamist vajaka ning see endiselt teenib meie kasvu hoogustamise eesmärke. Leedu ei ole mitte ainult ainukene riik selles olukorras, meil on väga palju riike, eriti just need, kes on Euroopa Liiduga liitunud kaks tuhat neli ja hiljem selles samas olukorras. ligipääs rahastamisele, eriti ettevõtetele, eksporditoetused, investeeringud, energiatõhususe parendamine ning lõppkokkuvõttes ka tööpuuduse vähendamine on kõik eesmärgid, mida ühtekuuluvuspoliitika aitab ületada. ning äh, seetõttu ei ole meil tegelikult võimalik endale lubada praegu pikalt mökutada, vaja on rakendada ja tegutseda. ja siin pean ma silmas erinevate äh, seaduste vastuvõtmist, mis aitaksid kõiki meie seatud eesmärke äh, tagada Äh, me peame silmas pidama muidugi, et kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel jaanuaril hakkab kehtima uus äh, finantsperspektiiv. Äh, see on meie ühine väljakutse ning oluline on see, et ilma viivitusteta ja tõketeta saaksime me kogu selle süsteemi tööle. aga ühtekuuluvuspoliitika meetodid ja me-, ja vahendid peavad olema õigeaegselt kättesaadavad läbirääkimiste lõpetamine ning uue ühtekuuluvuspoliitika määruse rakendamise aeg on äh, tegelikult ähm, Euroopa Liidu nõukogu eesistuja Leedu jaoks kõige olulisem prioriteet ühtekuuluvuspoliitika vallas. ja siin pakuksin ma ette, et arvestades, kui napilt on meil aega, ei tohiks me kindlasti takerduda detailidesse, me peame vaatama meie ühtseid eesmärke ning meie ühtne eesmärk on väga selge me peame kasutama ära rohkem kui kolmsada miljardit eurot struktuurset abi töötutele, ettevõtetele, neile, kes tahavad saada paremat haridust. me peame kasutama oma ühtekuuluvuspoliitikat taristu parendamiseks, kui selles vallas on puudujääke. ning selles kontekstis on oluline, et meil kõigil on tegelikult vaja ka teisest õigusandlust, mida ei ole võimalik rakendada enne, kui me oleme läbi rääkinud äh, peamised äh, määrused. nii et äh, võib öelda, et ajakava on väga ambitsioonikas. üks küsimus on muidugi praegune üldmäärus, mis on ka meie päevakavas ning jällegi tähtaeg surub peale meil on vaja pehmendada majanduskriisi mõju teatud liikmesriikides ning just nendes, kes abi kõige rohkem vajavad. ja seetõttu on Leedu eesistuja soov jõuda kaasotsustusmenetluse osalistega kokkuleppele niipea kui võimalik. sellepärast, et see on tõepoolest väga põlev küsimus järgmise programmiperioodi jooksul on oluline ka meie programmis, et Euroopa makroregionaalset strateegiat eh, ellu kutsuda, eriti just eh, Läänemere regiooni tarvis. esimene Euroopa Liidu makroregionaalne strateegia, mis oli algatatud ja ka endiselt seda seiratakse Euroopa Parlamendi poolt. vastavalt komisjoni aruannetele äh, korraldab eesistuja arutelu nõukogus selleks, et äh, vaadata üle edusammud kõikide makromajanduslike strateegiate puhul, mis praegu töös on. siin pöörame me eriti tähelepanu nendele elementidele, mis lisavad strateegiatele lisandväärtust vahel näeme me, et äh, vajaka jääbki just äh, lisandväärtusest, kui me räägime makroma-, regionaalsetest strateegiatest. ja ma pean ütlema, et Euroopa Parlament makromaja, makroregionaalsete strateegiate vallas on väga oluliseks äh, juhtmootoriks. nii et meie ootame kindlasti Euroopa Parlamendi panust ja arvamusi ning ma arvan, et parlamentaarne dimensioon ma tean, et äh, toimub äh, äh, elav suhtlemine nii rahvusparlamentide vahel kui ka Euroopa Parlamendi vahel ja need kommunikatsiooniviisid on meie eesmärkide saavutamiseks väga olulised. mul on väga hea meel, et üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal novembris Vilniuses on meil neljas Euroopa Liidu äh, Läänemere äh, regiooni strateegiafoorum ning see on loomulikult meie jaoks väga oluline äh, me kutsume teid äh, väga südamlikult, äh, proua esinaine ja kõik kolleegid, kellel on võimalust osaleda sellel kohtumisel, nii et me saaksime rääkida selle makroregionaalse äh, strateegia lisandväärtusest. veel üks oluline sündmus, mis leiab aset veidi hiljem novembris, on ministrite mitteametlik kohtumine, äh, need on siis ühis, äh, ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavad ministrid, see leiab aset kahekümne kuuendal novembril ja ma loodan, et see on võimaluseks äh, tõmmata joon alla uue programmiperioodi tulemustele. aga ma arvan, et see mitteametlik ministrite kohtumine oleks ka väga hea võimalus tootlikult ja viljakalt pidada arutelu heade kolleegidega parlamendist siit, nii et äh, südamlikult taaskord viisakalt kutsun teid ähm, osalema äh, sellel väga olulisel kohtumisel. Äh, minu viimane märkus, oluline on see, et me tunnustaksime ka eelmiste eesistujate tehtud tööd. me tahame kindlasti, et meie töö oleks jätkusuutlik. ning ma olen väga tänulik Iirimaa eesistujale ja ka varematele eesistujatele, kes valmistasid ette uus, uut äh, programmiperioodi. aga samuti oleme väga tänulikud Euroopa Parlamendile ning eriti just Regionaalarengu Komisjonile, kõikidele raportööridele ning loomulikult ka proua esinaine, teie isiklike panuste eest oleme samuti tänulikud. Äh, ma võin teile kinnitada, et tõhus koostöö Euroopa Parlamendiga kaasotsustustegijana on minu jaoks oluline eesmärk. Äh, mitte ainult regikomisjoniga, vaid ka teiste komisjonidega ootame me koostööd. ja ma võtan isiklikult enda peale tagada, et meie koostöö kulgeb äh, äh, sujuvalt. ma saan aru ja minu meeskond saab aru, kui oluline on Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendi tähtsus aina kasvab ning see äh, tegelikult aitab äh, seada tugisamba kogu Euroopa Liidule. Äh, valimised toimuvad järgmisel aastal, aga ma loodan, et valimiseelne kampaania ei ole mitte mingisugune takistus, vaid pigem ikkagi lisamotivaatoriks selleks, et töö oleks veelgi tõhusam koos. minu ametnikud, minu meeskond on juba läbirääkimiste juhtimise üle võtnud Iiri kolleegidelt ning kolmepoolsed läbirääkimised on juba alguse saanud. me oleme just nüüd juuli alguses nendega algust teinud. Äh, meil on äh, järgmine äh, triloogide seeria regionaalpoliitika vallas plaanis, see algab juba homsest. me juba planeerime oma tihedat ajakava ka septembriks kui tehnilisi probleeme tekib, siis ma arvan, et ma võin pakkuda välja, et tehniliste töötajatega kohtume juba esimest korda augustis. me oleme valmis selleks, et liikuda tööga edasi ja ma ootan seetõttu, et me jätkame oma ühist panust selleks, et teenida Euroopa rahvast. tahaksin teid veel kord tänada, proua esinaine, head kolleegid, head parlamendiliikmed suur tänu teile selle võimaluse eest äh, täna äh, jagada oma mõtteid. mul oleks väga hea kuulda ka teie mõtteid äh, regionaalpoliitika vallas, sellepärast et loomulikult äh, eesistuja peab mängima väga olulist rolli triloogides ning aruteludes nõukogus. me püüame olla siin ausad vahendajad, kompromisside loojad, aga sellegipoolest on väga oluline see, et meil oleks suhete võrgustik, et meil oleks väga hea koostöö ja seda kõikide huvirühmade vahel. ministritel on väga head kontaktid, meil rahandusministritega eriti, ja siis ma ütleksin ka, et liikmesriikide valitsustega on need kontaktid head olemas, aga samuti ka vastavate komisjonide liikmetega Euroopa Parlamendis nii et mina ootan ja loodan heale koostööle ning ootan teie vaateid ja teie panust, teie seisukohti, mis võiksid tõhusalt aidata parandada meie koostööd, aitäh! minister, very much for your suur tänu, härra minister, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ma ütleks, et see on päris äh, julgustav, sellepärast et te olete pühendunud, teil on äh, eesmärgid ja ma arvan, et meil saab olema hea eesistumine, sest aitame üksteist lõppeesmärkide nimel selleks, et äh, uus poliitika oleks paigas jaanuarist kaks tuhat neliteist, sest Euroopal on tõesti hädasti kasvu vaja. alustaksin äh, debatiga Rahvapartei äh, nimel kõigepealt härra Van Nistelrooy. minu poolt või Rahvapartei poolt siis väike panus. suur tänu, et tulite siia meie arvamuste vahetusele meil on äh, oma koostööle väga kõrged äh, ootused. täna hommikul hääletasime me just läbi eelmise eesistuja äh, töö tulemused ning suhtumine on olnud väga positiivne ja sellist suhtumist on just vaja, sellepärast et mitmed tööprotsessid on vaja lõpule viia, eriti just need, mis on mitmeaastase finantsraamistiku paketis olemas ning kuuluvad nüüd kaasotsustusmenetluse äh, juurde. nii et äh, keerukad teemad, te juba nimetasite makromajanduslikku tingimuslikkust ja mõningat asju ka eelrahastamise ja kaasrahastamise kohta. tahaksin teha siinkohal ühe märkuse. kahekümne kuues november ütlesite, et toimub mitteametlik ministrite kohtumine Äh, mina hea meelega näeksin seda, et äh, mis puudutab äh, kasvu ja arengut, siis meil on Horisont kaks tuhat kakskümmend programm, kus on seitsekümmend miljardit eurot. ja siis on meil ülevaate, üle vaadatud ühtekuuluvuspoliitika regionaalarengu fondist, kus me räägime nutikatest innovatsioonidest ja koostööst ja me oleme rõhutanud, et temaatiline kontsentreerimine on on maaelu arengufondis ning oluline on see, et need liikmesriigid, kes tõepoolest teevad valiku, nad tahavad investeerida inimvarasse, haridusse, kasutada oma pädevusi paremini ning töötada koos ka äh, erasektoriga, sinna on neid investeeringuid vaja. loomulikult avalik sektor on oluline äh, ja poliitiliste otsuste tegemisel eriti, aga avalikul sektoril napib raha. ja enamikus äh, riikides ongi see avalik raha kadunud. nii et äh, selles osas ma tahaksin kindlasti näha, et äh, jah, loomulikult me tuleme sinna kohtumisele, suur tänu äh, kutse eest aga me peaksime loomulikult rääkima ühtekuuluvus pere, pereliikmetega juba tänasel päeval. me, on vaja korraldada ühtne ministrite konverents nendega, kes äh, täna tegelevad teadus- ja arendustegevusega ning meie, kes me toome need teemad äh, töökohtadele, töökohtadele lähemale. nii et äh, lõpetame ära selle eraldi kategoriseerimise, ühendame need sambad omavahel siin kojas on ikka kuulda, et äh, meil on liiga vähe raha teadus- ja arendustegevuse jaoks. ei, meil on vahendeid piisavalt, aga meil on vaja seda lihtsalt integreeritumalt kasutada, nii nagu ühtses strateegilises raamistikus just praegu kirjas on. ja teie tekstis on kirjas, et äh, selline integreeritum lähenemine on juba olemas. kas te tulite siia innovatsioone looma või käite te lihtsalt äh, vanu sisse tallatud radasid? suur tänu, minister, kas tahate vastata igale küsimusele eraldi või võtame need küsimused kuidagi plokina kokku? minister arvab, et võtame kokku, edasi Konstantse, palun äh, sotsialistide nimel. Danuta ähm,. suur tänu, Danuta, austatud äh, härra minister, olen siin. mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus äh, pidada seda huvitavat arvamuste vahetust äh, teie eesistumisaja üle. ma olen ettevaatlikult optimistlik ja ütlen, et esimesed äh, triloogid Leedu eesistumise ajal on olnud äh, värskendavalt dünaamilised. Need triloogid on äh, kaasa toonud endaga ka mõningaid edusamme. lubage mul olla otsekohene raportöörina näen äh, ma siin äh, juba neljandat eesistujat ja mitte nad kõik ei ole olnud nii paindlikud ja ei ole lähenenud triloogidele nii nagu teie. see on arvatavasti seotud ka tõsiasjaga, et äh, esimest korda peame läbirääkimisi nii-öelda segameeskonnaga ja eesistuja poolt ma näen laua taga rohkem naiseksperte kui teiste eesistujate puhul, nii et tundub, et sellised soolises mõttes segameeskonnad on paremad kui ähm, homogeensed meeskonnad ja meie siin oleme ka segameeskond muidugi. alates Taani eesistujast oleme meie parlamendis toonitanud ühte asja ja septembris saab selgeks, kas see ka toimib. ühesõnaga, meie oleme toonitanud, et kui parlament peab eesistujaga läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle, siis ähm, kaheksakümmend protsenti läbiräägitavast on olnud seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja seetõttu need ei lange mitmeaastase finantsperspektiivi kohaldamisalasse, vaid äh, me räägime siin äh, kaasta äh, otsustamisõigusest, nii et me oleme mõlemad kaasseadusandjad ja need ülejäänud viis protsenti, mille üle me üldmääruses ei suutnud veel hääletada, siis nagu Lambert ütles, siis seal on tegemist makromajandusliku tingimuslikkusega, eeljaotamisega, eelrahastamisega ja daamid-härrad, valitsusjuhid veebruaris mõtlesid juba, et nad on need asjad ära otsustanud, aga siin on tegemist kaasotsustamisküsimustega. Teie arvatavasti ei soovinud oma eesistumise ajal sellist olukorda, kus te peate sundima valitsusjuhtidele peale kompromisse. aga ma väga loodan, et meil üheskoos see siiski õnnestub igal juhul on see suureks väljakutseks liikmesriigile, millel on esimest korda eesistumine ja te ei kuulu ju suurimate hulka, nii et kindlasti on teie jaoks tegemist väga erilise ja suure väljakutsega siin äh, lahendus leida. aga viissada miljonit Euroopa Liidu kodanikku on kindlasti väga rõõmsad, kui meil see koos õnnestub. ma arvan, et äh, tähtis on septembris sõlmida kompromissid, sellepärast et äh, muidu ei ole Euroopa Liidul võimalik esimesel jaanuaril järgmisel aastal seda oma ainsat innovatsioonivahendit rakendada ja kui me selle saavutame, siis see tuleb äh, kindlasti äh, kasuks ka Euroopa Parlamendi valimistele ja varsti pärast seda valitakse ju ka Euroopa Komisjoni uus koosseis, igal juhul see saadaks välja hea signaali, kui me selle poliitika edukalt lõpule viiksime. nii et äh, ma väga soovin, et me saavutaksime koos selle eesmärgi ja et me jõuame septembris äh, headele tulemustele, aitäh! suur tänu, ma ei tea, kas liberaalide nimel keegi soovib ka midagi öelda, kas ECR e soovib praegu sõna? jaa, Otsi, palun ja esimees, härra minister, ka mina tahaksin teid omalt poolt tervitada. ja ma tänan teid äh, selle eest, et te eesistumise alguses kohe tulite meie komisjoni. mina esindan Tšehhi Vabariiki. ka meie oleme olnud eesistujad. me teame, et äh, see toob endaga kaasa palju tööd ja suure vastutuse Euroopa tuleviku ees. tahaksin liituda sellega, mida ütles Konstantse segameeskondade kohta. ma arvan, et need segameeskonnad on tõesti väga head, töötavad ähm, hästi, loovad hea tööatmosfääri. viimastel aastatel liitunud äh, liikmete jaoks on väga oluline, et äh, sügisel leidaks kompromiss. Euroopa valimised on tulemas ja ma ei kujuta ette, kuidas me läheksime valimistele ja ajutise lahendusega. seetõttu on tähtis, et äh, kompromissile jõutaks. ma olen valmis koostööks teiega ja lõpetuseks äh, tahaksin mainida midagi, mis on minu jaoks isiklikult oluline ma olin paar aastat äh, suure linna linnapea ja ma usun, et kolleegid on minuga nõus, kui ma ütlen, et äh, majandusarengu tulevik sõltub äh, sellest, kuidas toimivad suurlinnad ja linnastud. ja ma loodan, et ka see saab olema teie eesistumise aja prioriteediks. Francois, palun. Merci, ma president, ça marche. Monsieur. esimees. ja suur tänu siia tulemast, härra minister me loomulikult äh, loodame, et töö teie eesistumise ajal sujub hästi. Te olete praegu võtmetähtsusega ajahetkel tööle asumas, osad lepingud on kestnud siin juba üle aasta, me oleme Euroopa Parlamendi seisukoha paika pannud. läbirääkimisi on pidanud mitmed eesistujad ja nüüd me soovime jõuda lõplikele tulemustele, nii et me saaksime rakendada tõelist regionaalpoliitikat, mis on väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. eriti, kui me räägime Euroopa Liidu tulevikust Te teate, et Euroopa Parlamendil on väga suured lootused seoses ühtekuuluvuspoliitikaga, eriti just, mis puudutab äh, territoriaalse koostöö jaoks vahendite eraldamise suurendamist. me oleme arvamusel, et me peaksime tõstma vastavate fondide protsendimäära. seni ei ole see veel nii kaugele jõudnud, aga loodame, et selline areng leiab aset. viimaste aastate arengud on siiski olnud äh, pettumust äh, valmistavad, territoriaalne koostöö on äh, blokeeritud teema, aga samas on tegemist tuleviku jaoks väga olulise teemaga. eelarveraamistik on meil väga kitsas ja nagu te ise ütlesite, siis on mõningaid menetlusi, mis on juba välja arendatud ja väga oluline, et Balti riigid on viinud sisse makroregionaalse poliitika, aga see areng ei peaks puudutama ainult Balti riike, vaid äh, see peaks hõlmama kõiki Euroopa Liidu riike. Te mainisite, et te tunnete isiklikult huvi selle teema vastu ja selles osas ma küll julgustan teid, tegemist on hea algatusega. poliitika peaks siinkohal olema dünaamilisem ja põhinema vabatahtlikkusel väga oluline on nõukogus tagada territoriaalsele koostööle piisavalt äh, juurdepääsu paindlikkuse vahenditele. veebruaris äh, läbirääkimistel see kahjuks ei õnnestunud. loodetavasti teil oma eesistumise ajal õnnestub nii kaugele jõuda. tänan Also Konstantsa äh,. Konstantsa, tahaksin kõigepealt teile vastata. mul on samuti väga hea meel, et meil on selline segameeskond. see on meie jaoks väga oluline, sest meil on palju eksperte Finantsministeeriumis, aga ka teistes ministeeriumides, kes on naised neil on väga hea haridus. kahjuks ei ole saksa keel meie töökeel, nii et äh, sellepärast lähen nüüd üle inglise keelele et väljendada mõningaid oma seisukohti nende probleemide kohta, küsimuste kohta, mis tõstatati. olen väga tänulik kõigile kolleegidele, kes esitasid küsimusi ja tänan ka teie toetuse eest meie eesistumisele. mul on väga hea meel kuulda, et meid juba nähakse väga tõhusatena me oleme küll ainult mõned üksikud päevad juulis jõudnud tööd teha. muidugi ei ole eesistujal mitte alati oma mõju, mõju nõukogus ei ole midagi, mis tegelikult eesistujal on, me peame siiski kompromisse äh, Äh, kompromissid saavutama. aga igal juhul nii mina kui kogu mu meeskond, kes me seal töötame, mõistame täielikult kõigi nende teemade olulisust seoses ühtekuuluvuspoliitikaga ja territoriaalse koostööga. ja me püüame leida kõige paremaid viise, kuidas siin äh, edasi liikuda. muidugi on meie eesmärk, nagu juba mainisin oma avakõnes, leida võimalikult kiiresti kompromissid nii kiiresti kui vähegi võimalik, ehk siis septembris. siia istungile tulles kuulsime, et äh, olete juba hääletuse läbi viinud oma komisjonis mitmetel olulistel teemadel. see on väga hea uudis meie meeskonnale ja julgustab meid väga nii et äh, ma arvan, et on äh, tõest-, tõeline šanss äh, jõuda päris palju ära teha ja nii, et asjad ei veni novembrini, kus meie positsioon muutuks juba üpris keerukaks. sooviksin teid tänada ka headest soovidest ja selle ettepaneku eest olla nii-öelda meie kontaktametnik. võin öelda, et ma olen peaaegu kõigi liikmesriikide valitsustega väga heades suhetes, muuhulgas ka meie enda valitsusega. jah, me oleme nagu üks suur perekond, muidugi ei ole ühtekuuluvus, ei kuulu ühtekuuluvuspoliitika alati finantsministrite pädevusse aga sellegipoolest on meil selles väga oluline roll. võin teile avaldada ühe saladuse, ühe Ecofini koosolekul on ka plaanis arutelu ühtekuuluvuspoliitika üle. sellel koosolekul volinik Haan tegi selle ettepaneku ma ei saa midagi kindlat veel öelda, vaatame, kuidas need arutelud äh, lähevad, ma ei saa täpselt kuupäeva öelda, aga ma arvan, et igal juhul on väga hea, et, et kui ECOFIN-i nõukogu kuuleb ka midagi sellest Euroopa Liidu valdkonnast. aga nüüd kõige olulisemate küsimuste juurde, härra Lambert, teie küsimused nõustun teiega täiesti, et ühtekuuluvuspoliitika vahendeid on vaja uuendada. ja see, see ajakohastamine on vajalik mitmetel erinevatel tasanditel. on mõningaid aspekte, mida saab integreerida, et tekiks sünergia. on ka ideid, et võiks grantide süsteemist liikuda finantsinstrumentide juurde. ma tean, minu riigis, ka teistes Balti riikides me ju kohtume, me kohtume nende ministritega ju sagedamini kui teiste liikmesriikide ministritega, nii et me oleme Balti riikide ministritega arutanud äh, selle üle, et on väga oluline, et äh, toimuks äh, selline nihe lihtsatelt grantidelt, mis ei saa kunagi olla tõeliselt tõhusad kombinatsiooni juurde grantidest ja muudest vahenditest. meil on olnud väga hea koostöö Euroopa Investeerimispangaga kellel on väga võimsaid vahendeid. võib-olla olete tuttavad äh, hiljutise raportiga komisjonilt ja investeerimispangalt, mida arutati valitsusjuhtide kohtumisel, aga ka ECOFIN, me arutasime seda eile. ja me otsustasime, et äh, majandus- ja finantskomitee äh, räägib sellest, kuidas neid ideid saaks kõige paremini ellu viia. võin juba öelda, et äh, Leedul on juba äh, see mõte, et tõukefondide vahendid pluss avalik rahastus Ähm, erinevalt investeerimispankadelt ähm, erinevates piirkondades, samuti ka investeerimispank, kes on Euroopa Investeerimispank, kes on väga oluline. pluss äh, erarahastus, kombineerida need kõik, siis nii avalik, õiguslik ja era äh, äh, Äh, rahastuse koostöö. me mõistame, et siin võib iga väike viga väga palju maksma minna. ja sellepärast tuleb seda väga põhjalikult arutada, võin ka lubada, et seda küsimust arutatakse Vilniuses mitteametlikul kohtumisel ühtekuuluvuspoliitikast. Need on väga olulised küsimused, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. me peame muutma mõtlemist, me ei tohi näha Euroopa Liidu eelarvet kui lihtsalt sellist äh, potti, kust me saame võtta lusikaga raha on olemas äh, vahendid, instrumendid, mis on juba välja arendatud, kuidas nii-öelda teha raha mitte üks kord, vaid palju kordi ja see on see tee, mida, mille me peaksime valima. kui ressursid üleüldiselt vähenevad ja vähemalt järgmise seitsme aasta jooksul ilmselt nad jätkavad vähenemist. Need on siis minu vastused teile ja ootan teie küsimusi. palun, Jan, aitäh, palun, Jan Olbrich. suur tänu, minister soovin teile palju edu teie eesistumise ajaks. Ehm, mul on väga konkreetne küsimus, esimene on poliitiline küsimus. Te ütlesite juba, et me peaksime tegutsema võimalikult kiiresti, aga kõigepealt on meil vastavalt meie resolutsioonile vaja äh, poliitilist kokkulepet äh, asjade kohta, mis on kaasotsustuses. siis on meil MFF-i hääletus, siis on meil ühtekuuluvuse ja, ja äh, üldmääruse hääletus, mis on samuti seotud MFF-iga. nii et äh, küsiksin teilt, mis on teie plaan või kava, millal te, millal teil on plaanis MFF-i tekst saata parlamendile kinnitamiseks? mind huvitaks, mis on, kuidas see on teil kavandatud, kas septembris, oktoobris, millal see saadakse parlamenti, sest see mõjutab äh, läbirääkimisi kaasotsustuse üle? see on midagi, millest äh, kõik sõltub ja sellepärast on vaja teada, mis ajaks on kavandatud. novembris toimub äh, mitteametlik ministrite kohtumine ja kas see toimub siis enne või pärast lõpphääletust määruse üle, sest äh, kui see toimub enne, siis, äh, siis on olukord teine kui pärast, sest kui see toimub pärast, siis äh, räägime juba rakendamisest. ja teine küsimus, te mainisite oma kõnes, et me, me oleme veel ka perioodis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, nii me ei aruta kaks tuhat kakskümmend üks see väga kuulus Rumeenia ja Slovakkia probleem, see ei pruugi olla viimane probleem, mida võib-olla oodata teie eesistumise ajal. veel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni tuleb võtta vastu väga keerukaid otsuseid ja meil on vaja teada, mida see tähendab meie komisjonil. me keskendume praegu aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, aga võib-olla peaksime äh, aga siis kehtivad juba teistsugused äh, menetlused. et me tahaksime muidugi teil abiks olla, aga meil on vaja võimalikult varakult teada, mida me võime oodata teie eesistumisperioodil. Äh, aitäh. aitäh, proua esinaine ja suur tänu ministrile. tänan ka teie lahkete sõnadest, mis puudutab äh, Iiri eesistumisperioodi. Äh, tõepoolest on praegu raske aeg kogu Euroopale, aga on ka, äh, see on ka uhke hetk, sellepärast et ühinenud on uus liikmesriik Horvaatia, Leedu on ühinenud euroalaga. ja muidugi me ei tea, me ei tea, kuidas äh, sellesse suhtuvad euroskeptikud, kuidas suhtub Venemaa, aga ma arvan, et äh, nüüd minu küsimuste juurde, ma osalesin kultuurikomisjoni koosolekul, kus äh, kuulsin samuti teie eest liitumisprioriteetidest. Äh, aga ma arvan, et äh, tuleb ka silmas pidada, et me ei saa nõuda teilt liiga palju, eriti arvestades, et tegemist on teie puhul väikese riigiga, kes ka esimest korda on eesistuja. ma tahaks rõhutada, et me oleme ka siin, et teid aidata nüüd mis puudutab ootusi, teile siis äh, muidugi ka teisel aastapoolel on keerulisem olla eesistuja, äh, see on, on rohkem äh, ka vaheaeg, näiteks tuleb, tulevad jõulud vahele, nii et seda kõike tuleb ka arvestada, aga ma loodan, et te suudate siiski võimalikult palju neist teemadest neid käsitleda, sest äh, ma kardan, et järgmisel aastal saab juba väga oluliseks teemaks valimised Kreeka eesistumise, nii et äh, siis muutub keerukamaks nende teemadega tegelemine ja sellepärast on praegune aeg väga oluline ja me oleme teid valmis igati toetama ja aitama. aga ma olen kindel, et te teete ära väga hea töö. ja äh, tõepoolest, teie äh, edu saladuseks võivad tõesti olla teie äh, väga haritud äh, naised, kes võib-olla on ka pragmaatilisemad äh, kui mehed. ja ma loodan, et me, et te suudate saavutada need tulemused, mida meil vaja on. suur tänu teile, et täna siia tulite, ma arvan, väga oluline, et et toimuks ka järjepidavus eesistujate vahel. ma usun, et te, et te suudate ära teha väga suure töö, aitäh teile. Oh. aitäh, härra minister, mul on samuti väga hea meel teid siin näha. Leedu esindajana ja ma näen, et te olete väga energiline, loodan, teil jätkub seda energiat ka järgmiseks pooleks aastaks. kuulsin, et te main-, mainisite mitmeid kordi sõnu lisandväärtus, me teame, et nii Leedus kui ka teistes uuemates liikmesriikides on väga suur tööpuudusprobleem, suurenev tööpuudus, eriti noorte tööpuudus ja mõnikord kasutame me neid rahalisi vahendeid, mis on eraldatud majanduskasvu tugevdamiseks, ei kasutata tõhusalt. Neid kasutatakse näiteks eh, tee-ehituseks. ja kuidas saaksime siis seda raha rohkem suunata nii, et me saaksime võimalikult kiiresti selle lisandväärtuse me räägime sellest küll palju, aga kui me tegutseme, siis on väga palju inertsi. ja viiakse läbi just need projektid, mida on kõige lihtsam rakendada, kui neil ei ole alati piisavalt äh, lisandväärtust. Äh, loodan, te saate ka äh, kogenud inimesena midagi selle kohta vastata. aitäh, palun, Maria Igor. suur tänu, minister. ma olen siin esireas suur tänu teile. ma nõustun nende aspektidega, mis te mainisite ja prioriteetidega, mida oma kõnes mainisite. ja on väga hea, et just teie riik annab sellise tõuke Euroopa Liidule rohkem tähelepanu pöörata neile teemadele Te mainisite, et peaks makropiirkondlikke strateegiad üle vaadata, sest äh, mitte kõigil neil ei pruugi olla piisavalt lisandväärtust. Te mainisite ka meie, mis peaksid olema meie kõige olulisemad fookuspunktid. Äh, ja äh, sooviksin, äh, soovin teile ka väga edukat äh, tööd eesistumisel, eesistujana, aitäh uh,! Thank you very much for the questions uh,. There were several suur tänu teie küsimuste eest. Neid oli mitmeid, enne kui hakkan igale küsimusele eraldi vastama, tahaksin kinnitada teile, et parem koostöö, kui meil oli eelmise eesistujaga, Iirimaaga, paremat koostööd ei ole võimalik üldse ette kujutadagi. me oleme äärmiselt tänulikud nende isiklike kontaktide eest, selle kogemuste vahetuste eest, mis meil toimus. ja meie Iiri kolleegid on ka kinnitanud, et hoolimata sellest, et nende eesistumise aeg on möödas, on nad siiski valmis meid aitama äh, kõigis küsimustes. finantsministeeriumis äh, töötab ka üks inimene, kes äh, varem töötas Iiri finantsministeeriumi heaks ja nüüd tuli tagasi, et meid oma kogemusega aidata, ma arvan, et selline abi on väga oluline, eelkõige sellisele väikesele riigile nagu meile. tegelikult ma arvan, et äh, me oleme ju mõlemad väiksed riigid, lihtsalt teil oli juba seitsmes eesistumis, eesistumine ja meil alles esimene. ja nagu oleme ka arutanud ministritega, mis, millised need erinevused on, kui on see suur kogemus eestumine ja kui ei ole. me jõudsime järeldusele, et äh, ei olegi nii suurt äh, erinevust, mitu eesistumist juba selja taga on, sest Euroopa Liit on muutumas või muutub palju kiiremini, kui võiks oodata. ja sellepärast ma arvan, et Euroopa Liidus toimuvad ka praegu tohutud muutused ja väga kiiresti, nii et see võib-olla puudutab vähem regionaalarengu komisjoni, aga ECOFINis on seda väga selgelt näha vaated väga keerukatel teemadel nagu pangandusliit võivad muutuda üleöö. skeptilisest suhtumisest võib, see suhtumine võib ehm, teha saja kaheksakümne kraadise pöörde ja täiesti muutuda, nii et tõesti on väga oluline järjepidevus. mina alustasin oma tegevust alles jaanuaris, alles eelmise aasta detsembri lõpus pärast valimisi ma kolisin oma äh, kontorisse. ja meie meeskonna liikmed on ka väga tihedalt suhelnud teiste liikmesriikide ekspertidega, aga ka Euroopa Parlamendi liikmetega. nii et see on tõesti väga oluline. ja ma ootan väga meie jätkuvat koostööd, saadame oma äh, ja me muidugi teeme ka koostööd järgmise eesistujaga Kreekaga. ma usun, et see läheb väga sujuvalt äh, üle muidugi on ressursse alati liiga vähe ja sellepärast palun teil ka meeles pidada, et on valimiste eelne aeg ja ka teie ressurss on piiratud nagu meilgi. et see võiks olla hea võimalus, et meie ajakava veidi kohendada nii, et meil ei oleks muid väga aeganõudvaid tegevusi, millega peame tegelema. aga nüüd konkreetsete küsimuste juurde. ja lähen nüüd üle leedu keelele, kui tohib. Äh, nii et palun võtke oma kõrvaklapid äh, niisiis äh, põhilised küsimused, püüdsin neile ka vastata oma, oma algses kõnes. muidugi on nii riiklikud kui Euroopa vahendid piiratud ja sellepärast peame leidma nutikaid viise, kuidas nende kasutust optimeerida ja kuidas neid kõige tõhusamalt kasutada ma arvan, et meil on juba üsna hea tööriistakast. meil on õigusaktid, mis sätestavad täpselt, kuidas tuleks kasutada Euroopa Liidu vahendeid ja läbirääkimistel parlamendiga arutame uusi õigusakte, määrusi MFF-i jaoks, et meil oleks veelgi rohkem erinevaid instrumente äh, ja äh, koosolek ühtekuuluvuspoliitika kohta on äh, veel üks, äh, kuhu ka teid kutsun, on veel üks võimalus rääkida sellest, mida oleme saavutanud. ja mitte ainult üldiselt, vaid ka kasutades liikmesriikide kogemusi. nüüd räägin jälle inglise keeles. et Jan teil oli väga konkreetsed küsimused ja ma püüan ka konkreetselt vastata. muidugi, kui me püüame leida poliitilist äh, kokkulepet, siis on siis on väga keeruline mingeid tähtaegu seada poliitilise äh, kokkuleppe saavutamiseks. meil on üks tähtaeg, see on esimene jaanuar kaks tuhat neliteist. sest äh, see on see hetk, kui inimesed, kes on valinud teid ja ka minu otsustavad, kas Euroopa Liit äh, on saavutanud tulemusi või mitte ja see on väga oluline küsimus, me peame näitama, et Euroopa Liit on veel elus ja me peame seda ka väga selgelt näitama seeläbi, et me leiame poliitilise kokkuleppe, see tähendab, et me peame mõned ambitsioonid kõrvale jätma, mõned soovid, ideed kõrvale jätma selleks, et saavutada kokkulepet ja ma ootan väga teie konstruktiivset lähenemist sellele. minu meeskond on valmis töötama öösel ja päeval sest meil on tõesti väga, väga tõsine poolaasta ja me tahame anda endast parima, et saavutada kokkulepe. ainult see tee viib meid tulemuseni eriti mis puudutab mitmeaasta finantsraamistikku ja ühtekuuluvuspoliitika määruseid. ma arvan, et siin oleks õige järjekord kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika ja siis MFF. vaadates praeguseid, praegust poliitilist olukorda. ratsionaalsest seisukohast oleks mul muidugi hea meel, kui MFF oleks meil juba valmis, aga poliitiline reaalsus on selline, nagu ta on. ma arvan, et see ajasurve paneb meid äh, kiiremini töötama. sul oli küsimus äh, ajaperioodi kohta, kui me eksi, siis juuli lõpus saame äh, nõukogult üldise lähenemisviisi nii, ja siis võime loodetavasti ka jõuda väga kiiresti kokkuleppeni. usun, et vastasin kõigile küsimustele, ei siiski mitte. makropiirkondlikud strateegiad, vabandust, see jäi mul kahe silma vahele. makropiirkondlikud strateegiad. siin on, on olnud suuri edulugusid, aga peab ütlema, et kohati ei ole need strateegiad olnud kuigi tõhusad ja teised äh, piirkondliku arengupoliitika äh, instrumente on need asendanud. minu isiklik seisukoht on, et me ei peaks äh, ühte poliitikavaldkonda liiga palju, ühes poliitikavaldkonnas liiga palju erinevaid instrumente kasutama pa. on parem kasutada ühte instrumenti selle asemel, et killustada oma ressursse, mitte ainult rahalisi vahendeid, vaid, vaid ka muid ressursse. mitte killustada neid kõigi nende paljude instrumentide äh, vahel, millest kellelgi ei ole ülevaadet see, sellegipoolest mõned makropiirkondlikud strateegiad on olulised, neid on, nad on olemas olnud juba kaua aega ja nad ka jäävad. kuid te peate mõistma, et äh, meie jaoks on muidugi kõige olulisem äh, Balti regiooni strateegia. ja vastavalt ajakavale, milles lepiti kokku juba mõnda aega tagasi, peaks seda, selle strateegia läbi vaatama sellel poolaastal ja mul on väga hea meel, et see langeb kokku just meie eesistumise ajaga. see ei tähenda muidugi, et me püüame sellega oma mõju siin suurendada. lihtsalt selline kokkusattumus. see ei välista võimalust Balti piirkonna strateegia arutelu raames rääkida ka teistest ähm, üldist, üldisematest strateegiatest, mida on ju samuti üsna mitu. nii et ma usun, et ähm, saame mõelda saavutuste üle, aga ka, ka sel-, ka nendest äh, aladest, kus meil on liiga vähe kogemusi ja kus ei ole olnud, kus me ei ole olnud edukad ja mõelda selle üle, kuidas tõsta tõhusust. loodan, et nüüd olen kõigile küsimustele vastanud. Like... suur tänu, härra minister. tahaksin teid tänada, et tulite, jagasite meiega oma muresid ja plaane. mis puudutab läbirääkimisi, siis me oleme väga äh, hea meel on meil selle üle, et te olete valmis meie töötajatega juba augusti lõpus äh, kohtuma Nad on siin kohapeal ja see kohtumine võiks eh, toimuda. Darjuse ja tema meeskonnaga kohtume me homme viimasel triloogil enne suvepuhkust, aga loodetavasti kasutame me septembrist eh, ära kui võimaluste agent, eh, nii et me saaksime jõuda teisele lugemisele, nii et Strasbourgi teisel täiskogul on võimalik parlamendil selle üle otsustada nii et meie läbirääkimiste meeskonna äh, osad äh, tahavad kindlasti võimalikult kiiresti edasi minna, et äh, nõukoguga rääkida läbi need küsimused, mis veel õhus on. nii et suur tänu ja eesistumise ajaks palju edu! Uh, head kolleegid, me jätkame koosolekuga, nii et ärge kusagile minge, ütleb proua esinaine.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 E-tervise äh, tegevuskava kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend, innovatiivne tervishoid kahekümne esimesel sajandil. härra Imbrassos, teil on sõna. Eh, Dėkui, pirmininkė, gerbim kolegos. Äh, proua esinaine, head kolleegid, kõigepealt tahaksime tänada teid kõiki selle esimeses debatis osalemise eest kui me rääkisime äh, e-tervise tegevuskavast kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kakskümmend. ma arvan, et me peaksime kindlasti toetama komisjoni teatist selles osas, kuna e-tervis on kõige tõhusam viis, kuidas IKT vahendeid ära kasutada. selleks, et äh, rahva tervist äh, parendada ning tervishoiuteenuseid üldse IKT vahendeid toetavad tervishoiusüsteeme ning ma tahaksin teie tähelepanu juhtida kolmele aspektile. kõigepealt eh, ligipääs eh, tervishoiusüsteemi teenusele. ma arvan, et eh, e-tervis ning meie tegevuskava avab praegu võimaluse ligipääsu suurendamiseks Äh, hoolimata inimeste sissetulekust, sotsiaalsest staatusest, puudest või vanusest, äh, teeb see ligipääsu lihtsamaks. teine aspekt, ma arvan, et äh, e-teenused on patsientidele kõige paremini ligipääsetavad ja me peame kindlasti oma e-tervishoiusüsteemide ja tervishoiusüsteemide kirjaoskust inimeste hulgas Äh, suurendama, digitaalseid oskusi peavad parendama nii meditsiinitöötajad kui ka patsiendid. ja siin peavad kindlasti liikmesriigid väga palju äh, ära tegema. lairiba äh, internetiühendus peab olema tagatud kõikidesse piirkondadesse, kõikides liikmesriikides. ning kohalikud ja regionaalse tasandi organisatsioonid mängivad väga olulist rolli, sellepärast et sellised institutsioonid on tavaliselt kõige kodanikule lähemal asuvad ja mina tahaksin omalt poolt öelda, et mul on väga hea meel, et äh, kogemused näitavad, et kohalikud ja regionaalsed organisatsioonid on väga aktiivsed ähm, e-tervise projektide elluviimisel. ja seetõttu me peame kindlasti julgustama neid institutsioone, et nad äh, rahastaksid e-tervise projekte ning kasutaksid äh, siis ka vastavalt Euroopa Liidu rahalisi vahendeid sellest. suur aitäh teie tähelepanu eest ning ootan teie muudatusettepanekuid, ettepanekuid üldisemalt ja ma loodan, et koostöö on kõigile meie kodanikele kasuks. suur tänu, äh, härra Imbrasas, ma ei näe, et variraportorid oleksid siin saalis, kas on keegi veel, kes soovib sõna ehk variraportoride nimel? Nikos, kas sina oled meie variraportor? no nimekirjas igatahes on nii kirjas või ei ole?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 mis on marginaliseeritud regioonidele äh, probleeme tekitavad, kuna äh, ligipääs sellistele teenustele äh, patsientidele sageli puudub. kriisi tõttu on just eriti Euroopa Liidu lõunapoolsemates riikides need probleemid tõeliselt tõsiseks muutunud. mina tean seda omast kogemusest, sellepärast et näiteks Kreekas on suletud väga palju tervishoiuteenuse pakkujaid ning äh, kodanikud äh, on väga tõsiselt sellest äh, mõjutatud, sellepärast et inimeste sissetulekud on juba niikuinii vähenenud ja nüüd on raskem ka ligi pääseda tervishoiusüsteemile ja seetõttu oleks väga vajalikud just äärealadel ligipääs sellistele teenustele, eriti näiteks saartel, Kreeka saartel. vajalik oleks kindlasti ka abistada ja toetada investeeringutega, see oleks tõepoolest ühtekuuluvust suurendav ning need lõhed, mis on täna rikaste ja vaeste vahel, oleks võimalik äh, kuidagi väiksemaks äh, muuta. nii, et äh, kõikidel meie kodanikel oleks ligipääs tervishoiuteenustele. tänasel päeval kahjuks peab ütlema, et isegi kõige põhilisemad teenused ei ole ligipääsetavad äh, kodanikele, seda mitte ainult äärealadel, vaid tegelikult ka linnaelanikkond äh, äh, on nende raskuste käes. mitmetes riikides on olukord selline, et sellised elektroonilised teenused on võimalik laiendada ja kasutada seda eriti just Põhjamaades. aga just Lõuna-Euroopa riikidel on vaja kõige rohkem neid teenuseid ja seetõttu oleks seda kasulik ka toetada. suur tänu, ütleb proua esinaine, variraportööri rohkem pole. siiski, Maria, teil on sõna suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin kasutada seda võimalust sõna võtta sellepärast et siseturukomisjonis me juba sel teemal rääkisime. nii et ma tahaksin teha äh, siin samasugused märkused, nagu ma seal ka raportöörile ette kandsin. Äh, Euroopa demograafiline olukord äh, näitab seda, et inimkond vananeb ja seetõttu on kindlasti meil vaja läbi viia struktuursed reformid, nii et meie tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus oleks tagatud. me teame ju, et tervishoid on meie heaoluriigi üks põhilisi alustalasid ning meil on vaja kasutada ära kõik need võimalused, mis teie, täna meie kasutuses on, tehnoloogilised võimalused, IKT võimalused ning seda kõike tuleb kasutada ka tervishoiu valdkonnas. ning see aitab ka tervishoiusüsteeme demokratiseerida. tervishoiuteenust pakutakse nendes kohtades, kus praktiliselt võimatu on ning inimesed, kes eh, ei saa endale lubada heade spetsialistide ravi, saavad IKT vahendite läbi sellegipoolest eh, hoida ühendust eh, teenusepakkujatega ning see aitab kindlasti, aitab, aitab kindlasti kaasa meie kodanike elukvaliteedi parendamisele, aga nendesse vahenditesse on kindlasti vaja investeerida. mitmed patsiendid üldse ei tea sellistest võimalustest ning me teame ka, et äh, isegi teadlikumad inimesed äh, ei, ei tunne neid vahendeid ja seetõttu me teeksime omad muudatusettepanekud ka. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, ütleb proua esinaine, siis ma tahaksin lisada sellele arutelule äh, järgnevalt, et ühtekuuluvuspoliitika on juba äh, e-tervishoidu ja teenustesse investeerinud aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, nii et väga palju selliseid e-tervise projekte on kogu Euroopas olemas, millele me saame oma tulevast tööd rajada ning saame ka headest praktikatest õppida e-tervise vallas. ning ma loodan, et meil oleks võimalus ka kogu seda protsessi hallata ja neid äh, teadmisi jagada äh, tähtaeg võiks olla muudatused Mm, ettepanekute tegemiseks kaksteist juuli ja keskpäev. Äh, suur tänu, edasi läheme härra Vinkleri arvamuse juurde, mis on päevakorrapunkt äh, kakskümmend kaks, arukas spetsialiseerumine tippkeskuste võrgustiku loomine toimiva ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja härra Vinkler, teil on sõna suur tänu, äh, proua esinaine, head kolleegid aruka spetsialiseerumise strateegia on meie päevakorras. regionaalset strateegiat on vaja teadus- ja arendustegevuse innovatsioonide vallas selleks, et arukat spetsialiseerumist tagada. ning see on meie temaatiline valdkond number üks, teadus- ja arendustegevuse eesmärk selliste temaatiliste eksante nõudmistele mitte vastates on võimalik rahastamisvahendeid vähendada. selline eksante tingimuslikkus tähendab seda, et just majanduslanguse olukorras, kus me täna oleme, aitab see meetod kaasa selleks, et me avaliku ja erasektori meetmeid mõistlikult investeerime ning me oma innovatsiooniliiduga saame edasi minna, nii et kogu Euroopa Liit oleks innovatiivsem ja seeläbi ka konkurentsivõimelisem praegusel ajahetkel, millal me raporti kallal tööd teeme, ei ole ideaalne, sellepärast et äh, õigusliku raamistiku arutelud äh, tõukefondide jaoks äh, jõuavad lõpule sel nädalal. erinevad regioonid on väga erinevas kohas oma strateegiatega ning liikmesriigid peaksid leppima kokku oma partnerlustes just nendes regioonides, kus operatsioonilised programmid töötavad juba võiksid olla seotud nende programmidega, mis Euroopa Komisjoni poolt on juba ette pandud sellepärast, et äh, regionaalsel tasandil on tegelikult äh, ametivõimudel kõige parem arusaamine, milliseid projekte konkreetsetes piirkondades oleks vaja. samuti on selge ka, milliseid äh, nõudmisi ja väljakutseid esitab selline eksante tingimuslikkus. rakendusküsimused on veel mitmeti laha, lahti. ma olen erinevate osalistega nõu pidanud ja kohtunud ning me oleme saanud mõningaid nõkse, kuidas neid strateegiaid paremini rakendada ning paranduste ettepanekuid teha ka tulevikus meie esimese arvamuse vahetuse aluseks on dokument, mis on meie ees ning äh, tõepoolest võib öelda, et tegemist on väga laiaulatuslike äh, sõnade ja mõtetega siin. Äh, siin on samas kaasatud ka mitmed kriitilised ideed, sellepärast et komisjon, nõukogu ja ka meie oleme kokku leppinud selle keeruka strateegia definitsioonides, aga oma sõnadega tahaksin kokku võtta, milles siis asi äh, iga regioon peaks koostöös äh, partneriga, partneritega innovatsiooni ja teadustegevuste vallas koostööd tegema, eriti just koostöös ettevõtetega. Äh, regioon peab äh, läbi arutama ja mõtlema omad tugevused ja nõrkused ning mõtlema selle üle, kuidas oma innovatsioonilist suutlikkust täiendada ning seeläbi ka kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet parandada. ning raskuskese peaks olema just küsimus kuidas oleks võimalik tõukefondide vahendeid kasutada innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse tarvis ning just Horisont kaks tuhat kakskümmend raames. ning regioonid eh, peaksid eh, siis eh, oma pädevusi parendama selles vallas Nüüd, kui ma olen teemaga paremini kursis, tahaksin ma veel mõningad aspektid siin selgeks teha, enne kui me arvamusi vahetama hakkama. esiteks, eks ante tingimuslikkus ei, ei ole mingisugune äh, Äh, formaalne nõudlus, ainult regioonid peavad ise oma visiooni kokku panema, sellest äh, aru andma ning äh, komisjon ei saa seda regioonide eest teha nii, et strateegias ei ole see ära toodud. tähtajad, millal seda ellu peaks viidama, on mainitud. selge on aga see, et eksante tingimuslikkus ei ole kindlasti mingisugune võluvits sellepärast, et äh, regioonide jaoks äh, on see kindlasti väga suur väljakutse, kui nad sellist strateegiat äh, iseenda huvina ei, ei tuvasta, vaid kui nad teevad lihtsalt selle nii-öelda tehnilise vahendina läbi asjana, mida on vaja teha, mm, siis ei ole nendest kasu, rahadest mitte mingisugust kasu. sellepärast, et mm, vahendeid ju liiga palju regioonidel niikuinii kasutada ei ole. teiseks, küsimus, kas strat-, strateegia võiks olla väga edukas äh, regioonide ühtekuuluvuspoliitika vahend, ükskõik kui innovatiivsed või kui kaugele arenenud nad juba praegu on. sest regioonidel on omad erinevad äh, ja erineval arengutasemel innovatsioonisüsteemid, erinev on koostöö erinevate osapooltega, äh, neil on ka pädevused, mis on erinevad, ja võimekused ning strateegia peab olema ka õigustatud, sellepärast et mahakirjutamine teiste piirkondade strateegialt ei aita. Äh, ise, äh, enese sisekaemus on väga oluline, analüüsid on vaja läbi viia ning äh, võtmetehnoloogiate arendamisest võiks mõne, mõni regioon unistada või mõni regioon püüaks lihtsalt oma koha peal arendada välja uued tehnoloogiad, nii et innovatiivne ei tähenda mitte seda, et kõrgtehnoloogia valdkonnas on kohustuslik tegutseda, ka mittetehnoloogilised innovatsioonid on innovatsioonid, näiteks uudsed teenused või sotsiaalsed innovatsioonid, äh, näiteks äh, teenused, mis on tervishoiu valdkonnas või demograafia valdkonnas. Äh, edumeelsed ja igas regioonis ei ole see veel nii. mikspärast on Mm, ettevõtlikkus niivõrd oluline, alt üles lähenemine on tähtis, sellepärast et just tegijad ja praktikud tuleb sellesse ideesse kõige paremini kaasata. samuti kohalikud äh, osalejad, eriti ettevõtted, tuleb äh, integreerida nii, et tuvastada, kust on regiooni tugevused ja nõrkused ning vaadata üle, millised peavad nägema visioonid välja tulevikus. Äh, komisjon alati rõhutab ju alt üles lähenemist ja mitte ülevalt alla lähenemist aga samas peab olema siin ettevaatlik selles osas, et varem või hiljem on loomulikult vaja ka teha poliitilisi otsuseid ning äh, sellele menetlusele on juba olu-, omane see, et mitte kõik protsessi osalised ei saa alati rahul olema. sellegipoolest aga ei ole meil mineviku möödalaskmisi vaja korrata, vaja on integreerida äh, ikkagi kohapealsed osalised ning poliitiliselt on vaja äh, paika seada prioriteedid oluline on see, et praktiline rakendamine äh, toimuks, aga see kindlasti on kompleksne. mitte kõik äh, huvitatud osapooled ei tunne igas regioonis ennast kaasatuna saada, äh, mõningad kardavad, et hakatakse asjadest üle sõitma nii nagu alati ning mõningates regioonides ei ole jõutud ausa enesekaemuseni, vaid äh, selleks on vaja ikkagi ka ametivõimude paindlikku ja avatud lähenemist ning head omavahelist läbikäimist. on äh, regioon, regioone, kus äh, töötatakse koos nii ametivõimude, ettevõtete kui ka uurimisinstituutide ja ülikoolide vahel. kui see nii on, et see kolmnurk äh, hästi töötab koos, siis on meil ka lootus saada head strateegiad ning see oleks praktikale suunatud innovaatiline lähenemine kas äh, strateegia elluviimise mm, tähtajad on realistlikud, lühikese ajaga strateegiate kokkupanemine ning põhjaliku eneseanalüüsi läbiviimine, äh, osaliste piisav kaasamine, selle kõige jaoks on aega liiga väheselt. ja selleks on meil vaja äh, kindlasti partnereid kaasata ka sellesse analüüsiprotsessi ning vaadata, kas eksante tingimuslikkuse nõuded on täidetud. oluline on see, et Äh, regioonidel on võimalus ka strateegia prioriteetides nihkeid äh, tuua ning äh, mõjutada ka tähtaegu. eks ante tingimuslikkus on vaja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks hiljemalt täita ning siin peaks komisjon olema ka väga valvas. mitmetel juhtudel aga on regioonid juba oma innovatsioonistrateegia kokku pannud ning juba aastaid või aastakümneid nende kallal töötanud, näiteks need regioonid, kes on tavaliselt säravad näited, ähm, näitavad meile, et strateegia loomine on pikk äh, äh, protsess, samas teisest küljest tuleb muidugi vaadata ka seda, et vanu strateegiaid ei korrata uuesti üle, et mineviku vigu ei tehta uuesti ning et äh, uued strateegiad oleks ka seotud aruka, aruka spetsialiseerumisega Äh, prioriteetide seadmise ohud, äh, kuidas on õiged eesmärgid vaja seada, mõningad regioonid äh, kasutavad prioriteete, mis on kas liiga laia, laia valdkonda hõlmavad, võetakse liiga palju ambitsioonikaid eesmärke ning niimoodi kaotatakse ennast innovatsioonistrateegiasse ära. kahju on ka näiteid, kus äh, näiteks äh, turud ei arene niimoodi, nagu innovatsiooni eesmärk seda ette näeb ja see on kindlasti väga suur äh, riskifaktoriga üksikute regioonide jaoks. just raskes majanduslikus olukorras olevad liikmesriigid ei saa tingimata sellega ähm, hakkama. me ei saa lihtsalt rahasid labidaga jagada, praegu oleks meil vaja spetsialiseeruda ja seda nutikalt tehnoloogiat, tooted või teenused on vaja strateegiasse panna, mis oleks mitmepalgelised. teadmussiire on kõige suurem, mida siis, kui tehnoloogiad on üksteisele lähemal ning suurem spetsialiseeritus on siis, kui erinevate sektorite üleseid tehnoloogiaid integreeritakse ning need avaldavad ka siis regioonide majanduste potentsiaali regionaalsete osaliste intensiivne kaasatus on kindlasti, nagu öeldud, oluline. mida ausamad ja tõsisemad on konsultatsiooniprotsessid, seda äh, väiksem on ka risk, et pannakse mööda. ja loomulikult äh, on siinkohal ka andmete kogumine ja analüüsimine veel parenduspotentsiaaliga. regionaali, regioonidel on vaja julgust eh, kohandada omaenda strateegiaid ja seetõttu ei ole mitte ainult seiresüsteem oluline, eh, veel üks küsimus, eh, kuidas siis sünergiate eesmärkide rakendamine võiks erinevat võimalikke allikate vahel välja näha, Horisont kaks tuhat kakskümmend või tõukefondid, äh, tuleks mõelda, kuidas teadus- ja arendustegevuse rahalised vahendid saaksid üksteist kõige paremini täiendada, äh, Avera erinevate projektide rahad tuleks kokku panna ning äh, teadusuuringute raamprogrammi on juba ähm, ühtekuuluvusvahenditega püütud kümneid aastaid ühendada, aga me peame olema praktilise vaatega Eh, ühtekuuluvuspoliitika võimalused aitavad eh, teha seda, et eh, kõigi teadus- ja arendustegevuse osaliste jaoks regioonides tuleksid eelkõige kasuks. praegu näiteks on vahendid niivõrd napid, et mingisugust positiivseid võimalusi Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendamiseks üldse ei olegi ka paremini arenenud regioonid, näiteks need regioonid, kes ei tahagi tipparenduskeskusi luua, peaksid ka kasu saama sellest ähm, vahendist. näiteks innovatsioonisõbraliku keskkonna loomine erinevate ettevõtete tarvis, eriti just VKE-de jaoks. kahjuks äh, loomulikult on just äh, detailides äh, peidus kõige suuremad nõksud, sellepärast et meil on vaja Äh, ajakohastada ka õiguslik raamistik. Äh, ma kardan, et äh, pikaajalist raamistikku me kahjuks paika ei saa. lõpetuseks Äh, tahaksin ma praegu sissejuhatuseks võib-olla pikemalt rääkida, et meil debatis oleks lihtsam siis arutada detaile. nimelt küsimus, kas regioonidel on piisavalt teadmisi, kas neid nõustatakse piisavalt ja toetatakse ning me jõuame niimoodi nõustamisküsimustele ja kes seisab äh, regioonide kõrval. niisiis äh, üksikute regioonide nõustamine, kes tahavad äh, aruka spetsialiseerumises kaasatud saada ja peaksid seda tegema. regioonid loomulikult on komisjoniga tihedates suhetes, eriti Regio peadirektoraadiga, äh, kes haldab äh, operatsioonilisi programme ning on innovatsiooni valdkonnas ka pädev ja kompetentne. nii et äh, see kontaktpunkt on ühes kohas ja nüüd tekibki küsimus, kuidas saavad regioonid üldse neid protsesse äh, Äh, mõjutada ja seetõttu on ka oluline Sevilla aruka spetsialiseerumise platvorm, mis eraldi selleks tarbeks ellu kutsuti ning regioonid, eriti just äh, kasutajate omavaheliste kommentaaride läbi, peaksid üksteist nõustama. aga samas äh, negatiivse aspektina võib öelda, et sada kolmkümmend regiooni on sinna ennast praegu registreerinud paljud regioonid on ilmselt arusaamisel, et selline koostöö ei tooks neile mingisugust lisandväärtust ning kõikide osapoolte jaoks on vaja siin kindlasti parendusvõimalusi ja ka selgitustööd ning vastavalt strateegia äh, sihteesmärgile äh, on vaja kindlasti ka konsultatsioone näiteks teadus- ja arendustegevuse peadirektoraadiga Äh, kuidas näeb siis välja erinevate regioonide koostöö nüüd praktilistes terminites? kas see üldse on realistlik, kas raamtingimused on piisavad? kuidas regionaalsete strateegiate piltmõistatus läheb omavahel Euroopa Liidu tasandil kokku? Äh, väga suur ebakindlus on regioonide osas ähm, väliskoostöö äh, dimensiooni rakendamine Äh, regioonid ei peaks mitte lihtsalt enda jaoks äh, strateegiat äh, kui sellist vastu võtma, vaid nad peaksid mõtlema ka, kuidas selle strateegia läbi saab teiste regioonidega teha koostööd ning need strateegiad peaksid üksteist teooria järgi täiendama, mis aitaks siis kokkuvõttes kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet kasvatada. aga regio peadirektoraat omab ainsana suurt ülevaadet ning regioonidel on võimalik äh, küll prioriteete äh, seada, aga praktilised äh, küsimused jäävad. edulugusid on ka juba näha, Silicon Europe on üks nendest. aga selline väliskoostöö dimensioon on vajaka enamiku regioonide puhul see on ka arusaadav, sellepärast et regioonide vaheline koostöö on keerukas, heakskiidu ja nõusoleku protsessid on juba regioonide siseseltki väga rasked ning regioonide piiride vahel loomulikult on operatsiooniliste programmide üle otsustamine veelgi raskem ning praktikas seda rakendada on raskem. aeg näitab, kas meie õiguslik raamistik on piisav. igal juhul Äh, võtab see aega ning eesmärgid peavad olema pikaajalised. Euroopa territoriaalne koostöö oleks äh, siin üheks võimaluseks, aga selleks on vaja väga selgelt õiguslikku raamistikku ning ka rohkem eelarvelisi vahendeid, mida peaksid siis ka riigijuhid ja valitsusjuhid heaks kiitma just äh, piiriülestes regioonides oleks väga oluline toetada turismi, IKT võimalusi ning taristut head kolleegid, minu küsimused tuvastate te juba minu sõnavõtust ära, väljakutsetest olen ka rääkinud, mul on hea meel arutelu üle meie komisjonis, aga ka Euroopa Komisjonis. esindaja on meil olemas ja suur tänu teile tähelepanu eest! Thank you very much, I would suur tänu, tahaksin öelda et sekretäriaat ei ole saanud poliitilistelt fraktsioonidelt infot variraportööride kohta seoses selle raportiga. tegemist on meie jaoks äh, väga olulise teemaga ja loodetavasti see info ka meile tuleb. ja kolleeg äh, Van Nistelrooy, Lambert. suur tänu. ja mind tõesti huvitab äh, see esimene samm äh, selle algatusraporti koostamisel me kindlasti peaksime vahetama siin esimesi kogemusi järgmise poolaasta jooksul saame liikmesriikidelt esimesed pakkumised ja on võimalik, et äh, me suudame saavutada tulemusi, kus meil on vähem vastuseid või vabandust, vähem küsimusi ja rohkem vastuseid. nii et liikmesriikide ettepanekud võetakse üle partnerluslepingusse. ma tahaksingi härra Vinklerit küsida, et eh, kuidas ta asju planeerib. kui me hääletame järgmise aasta alguses, siis võib-olla oleks võimalik saada see konkreetne info ja saada täpsemat ülevaadet selle kohta, kuidas me reaalsuses edasi liigume, seda esiteks. nüüd teiseks, mind rõõmustab äh, avatud lähenemine ja see, et ta on arvestanud siin äh, kõikide aspektidega. ta kõigepealt eeldab äh, näitamist, tõestamist, ähm, ma ei tea, kes kõikidele su küsimustele peaks vastama, see on mulle mõnikord ebaselge, võib-olla vastad sa ise, võib-olla ka regioonide komitee, võib-olla Euroopa Komisjon või meie, see on ka hea küsimus, et kellele need küsimused on suunatud. ja mul on mõned märkused ka, millega võiks arvestada eksisteerivad mõned vahendid, äh, mida sa võiksid ka arvesse võtta, näiteks meie õigusloome ettepanek Euroopa Tehnoloogia Instituudi teemal ja meil on äh, regionaalsed innovatsiooniskeemid, mis äh, põhimõtteliselt on sarnased siin strateegias ette nähtud vahenditele Nad on seotud äh, teadmiste ja innovatsiooni klastriga. teiseks, sa mainisid äh, välismõõdet ja tõepoolest on võimalik kasutada siin teatud äh, vahendeid Euroopa teadusuuringute vahendid näiteks. selle abil on võimalik uurimisinstituutidel ja klastritel saada Euroopa õiguse kohane juriidilise isiku staatus. sa räägid siin äh, välismõõtmest ja nimetad seda nii-öelda mustaks kastiks. ka me peaksime aitama neid äh, partnereid, äh, kes äh, soovivad oma pädevusi koondada, näiteks autotööstus, nanotehnoloogia. me peaksime neid toetama, kui nad soovivad piiriülest Euroopa teadmiste pagasit ühendada ma arvan, et äh, meil ei ole konkreetset vastust äh, küsimusele, mis puudutab äh, teadmiste piirkondi seitsmenda raamprogrammi raames, see on nüüd viidud üle horisonti. ühtekuuluvuspoliitika oma uuel kujul võib nende tegevustega arvestada, aga küsimus on selles, kas see toimub praegu või mitte võib-olla raportöör äh, saaks ka neid küsimusi käsitleda. ja hea oleks ka komisjonilt küsida, mida nemad arvavad praegusel hetkel igal juhul äh, peaks äh, parlament äh, olema ootevalmis ja vaatama, mis juhtub järgmistel kuudel. suur tänu, Nikos, järgmisena. suur tänu. tegemist on tõesti väga huvitava aruteluga. sellepärast, et äh, me kõik soovime majanduskriisist välja tulla selleks on vaja uusi ideid, on vaja investeerida uutesse tootmismudelitesse. tähtis on ka taandada ennast suhteliselt staatilisest mudelist ja õigem minna üle tootmismudelile, mis on detsentraliseeritud. see on tähtis regionaalse koostöö jaoks. ja sellega on seotud mitmesugused eelised, kui äh, regioon äh, saab kasutada oma kogemusi ja kvaliteeti selleks, et kõrvaldada mõningaid puudujääke. võtame näiteks äh, saared. Need on väga spetsiifilised piirkonnad ja tihtipeale vaadatakse nende spetsiifikat miinusena, aga miinusest võib saada ka pluss. näiteks võib öelda, et saar on suletud süsteem. me võime seal uurida jätkusuutliku arenguga seotud teemasid kas või. ökosüsteeme saab uurida saartel ja see on innovatiivne tegevus. tihtipeale on olukord selline Äh, piirkonnal äh, või piirkondadel ei õnnestu teadustegevust õigetele radadele suunata niimoodi, et saadaks kasu kohalikest eripäradest. loomulikult äh, rikkamatel piirkondadel on rohkem vahendeid, et investeerida teadus- ja arendustegevusse. ja siis meil on piirkonnad, kes üritavad üldse ots otsaga kokku tulla ja kõige olulisemaid probleeme lahendada. ja veel midagi. tihtipeale kaldutakse vanade mudelite poole kas või jäätmekäitluses, aga see on vale, me peame olema innovatiivsed. aga kes teostab äh, teadusuuringuid innovatiivsel tasemel, näiteks saarel? no tuleb kohale mingisugune ettevõte mis on spetsialiseerunud, ütleme, jäätmekäitlusele. edasi äh, leitakse võib-olla ka rahastamine, aga lõppkokkuvõttes äh, see ei vii mitte millegini, positiivseid äh, tulemusi ei saada ja see kõik jookseb rappa, kogu see uurimus, sellepärast et ei arvestatud piirkonna eripäradega ja see on lõppkokkuvõttes ebatõhus tegevus me peaksime küsima endalt, kuidas äh, aidata neid äh, piirkondi, kes on tunduvalt äh, maha jäänud arenenumatest piirkondadest, eelkõige just teadus- ja arendustegevuse mõttes. tuleb järele mõelda selle üle, kuidas tulla toime personalipuuduse probleemiga. osades piirkondades lihtsalt ei ole piisavat personali, et minna edasi järgmisesse programmi faasi, rääkimata siis sellest, et läbi viia konsultatsioone. see on asi, millega tuleks tegeleda ja samuti peaks äh, siinkohal äh, esitama uusi ideid, ei saa kogu aeg äh, ühte ja sama välja pakkuda loomulikult on vaja ka teada, milline on tegutsemisraamistik, milline on uus regionaalpoliitika tegutsemisraamistik, ma olen selle poliitikaga juba pikka aega tegelenud, ma tean, kuidas asjad käivad. tihtipeale lükatakse projekt esimeses äh, programmifaasis tagasi ja siis äh, see esitatakse muutmata kujul järgmises programmifaasis uuesti. ja niimoodi me kuskile ei jõua. me ei tohi probleeme alahinnata edasi mainin veel ühte institutsionaalset probleemi. liikmesriike tuleb veenda selles, et äh, teadustegevus peab olema detsentraliseeritud, aga kes rahastab neid projekte? see on oluline küsimus. millised äh, teaduskeskused ja teadusinstituudid äh, peaksid saama juurdepääsu Euroopa rahadele? enamasti saavad sellistest projektidest kasu suured piirkonnad, suured linnad ja väiksematel piirkondadel ei ole vahendeid piisavalt. näiteks äh, kui me räägime mahepõllumajandusest, kui mõni ülikool viib selles valdkonnas läbi teadusuurimustööd, siis äh, enamasti on kaasatud suured põllumajanduspiirkonnad samas kui äh, väikesed langevad välja, aga keegi peab ka nende väikeste piirkondade eest hoolt kandma. me oleme tegelikult äh, kogunud juba päris palju teadmisi, saanud palju kogemusi, aga teadustegevus on tagasihoidlik ja meil praegu tekib selline oht et äh, ikka ja jälle tullakse välja vanade mudelitega. ülikoolid on ka olulised, nemad peavad ka meid toetama, samuti kodanikuühiskond, et me saaksime tegutseda innovatiivselt. noored on äh, ülikooliharidusega kvalifitseeritud, aga töötud Neid äh, peaks julgustama minema innovatsiooni teed, sellepärast et nende näol on tegemist inimestega, kellel on teadmised, mida meil on vaja. Nad võiksid meile tegelikult päris palju pakkuda. teadusprogrammide osas tuleb äh, täpsemalt uurida, kuidas ära kasutada teadmiste pagasit. innovatsioon ja noorus, need käivad käsikäes see oleks väga hea ühiskonna arengule. me just rääkisime siin e-tervishoiust. noored on kursis uue tehnoloogiaga, ka näiteks noored arstid on paremini kursis. aga loomulikult on siinkohal ka vaja finantsvahendeid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 suurte piirkondade esindajaid ja väikeste piirkondade esindajad, kes tihtipeale ei teagi, millised äh, võimalused on ja kes on äh, maha jäänud. meil on vaja süstemaatilisemat infot selle kohta, mis toimub äh, konkreetsetes piirkondades teadustegevuse valdkonnas osades piirkondades ei ole sugugi piisavalt infot äh, erinevate finantsvahendite kohta, mis Euroopa tasandil olemas on. me oleme tõesti puutunud oma töös kokku väga erinevate olukordadega. loomulikult me peame siinkohal tegema koostööd ka tööhõivekomisjoniga ja keskkonnakomisjoniga ning tööstuskomisjoniga tähtis on omavahelist tööd koordineerida. see, mida me kuulsime, oli väga huvitav. võib-olla on veel ka teisi häid ideid. me peaksime kõik need ideed kokku koguma. meil on vaja neid ideid, et aidata mahajäänud piirkondi. osad piirkonnad on edumeelsed, teised loisavad kuskil sabas ja see on väga murettekitav. suur tänu, Nikos, kas siin on keegi ka komisjoni poolt? ja Katja Tebel, palun. Thank you very much, president. suur tänu, esinejana. kõigepealt äh, suur tänu tõstatamast äh, aruka spetsialiseerumise teemat äh, eraldi raportis. meil on hea meel, et parlament oma määruses toot-, toetas eksante tingimuslikkust ning et te jäite selle juurde ka triloogi läbirääkimistel. nüüd äh, on see kõik võtnud äh, raporti kuju. siin esitati küsimusi ajalise raamistiku kohta. võib-olla oleks võinud see dokument tulla välja natukene varem, aga hiljaks veel nüüd ka ei ole jäädud. käesoleva aasta lõpus, järgmise aasta alguses me ei lõpeta seda teemat, vaid see on alles algus me ei arva, et me peame siin lihtsalt ristikese kuskile kasti tegema, et täita eksante tingimuslikkus, me tahame rakendada strateegiaid reaalselt, me soovime edendada koostööd piirkondade ja liikmesriikide vahel selleks, et äh, saavutada kõrgemat sünergiataset, eriti arvestades seda, et meil on äh, eelarvevahendeid vähem me üritame kokku koondada Euroopa loovat potentsiaali ja see on see põhiline väljakutse, millega me silmitsi oleme. regionaalpoliitika tihtipeale, kui lubate mulle kriitikat, on väga sisekaemuslik, keskendutakse ainult oma piirkonnale, sellele, kuhu äh, oma piirkonnas raha investeerida, samas kui me peaksime olema avarama pilguga. tahaksin mainida siin mõningaid äh, punkte, mitte et mul oleksid äh, vastused äh, kõigile nendele õigustatud küsimustele, mis siin esitati, aga keskendun mõnele teemale. viimane kõneleja küsis täiesti õigusega, et kas see on midagi kõikidele piirkondadele või ainult väikesele niigi arenenud piirkondade klubile, kellel niigi kõik juba tegelikult olemas on. praegune kontseptsioon on äh, mõeldud sellisena, et uks oleks avatud ka piirkondadele, mis seni ei ole olnud innovaatilised või ei ole kasutanud oma innovaatilist potentsiaali kõige paremini ära sest nagu te ütlesite, me ei räägi siin ainult tehnoloogilisest innovatsioonist, me räägime siin loovatest viisidest, kuidas kombineerida kõige imelikumad ja negatiivsemana näivad situatsioonid ja samas pöörata need ümber positiivseks. tõukefondid, nagu te teate, keskenduvad oma töö just nimelt vähem arenenud piirkonnale ja antud strateegiaga me üritame ka tõukefondi tegevust toetada. nüüd, mis puudutab andmete olemasolu, siis väga keeruline on luua sünergiat tõukefondide ja Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel seda ei ole lihtne teostada, pole lihtne seda kirjagi panna. me oleme selles osas täiesti teadlikud. ja võib-olla üle kahesaja piirkonna sooviks selles äh, aruka spetsialiseerumise tipptaseme võrgustiku töös osaleda, aga tegemist on siiski vabatahtliku tööga ja me ei saa liikmesriike sundida. sellegipoolest täheldame huviga, et äh, on äh, väga erinevaid äh, piirkondi, kes soovivad seda poliitikat rakendada. praegu on meil platvormis sada nelikümmend piirkonda ja samuti on liitunud üheksa liikmesriiki riiklikul tasandil ja mis puudutab nüüd siin äh, saari, mägipiirkondi ja vähem arenenud piirkondi, siis äh, loomulikult valikut teha on keeruline. platvorm on avatud kõigile ja see pakub võimaluse ka kohtuda omalaadsete piirkondade esindajatega ja vahendada poliitikaalaseid kogemusi tähtis on, et liikmesriikidel ja piirkondadel oleks äh, võimalik kasutada ekspertide teenust, meil on lepingud üheksakümne eksperdiga, kes tegutsevad seitsmekümnes piirkonnas kaheksateistkümnes liikmesriigis ja nad äh, tegelevad äh, konkreetselt selle aruka spetsialiseerumise arenguprotsessiga. lõpetuseks tahaksin ma öelda, ma olen täielikult nõus äh, sellega, et meil peaks olema erinevad peadirektoraadid, erinevad komiteed, vabandust, komisjonid Euroopa Parlamendis kaasatud, siin mainiti juba ka tööhõivekomisjoni ja tööstuskomisjoni, tegemist on sektoriteülese tegevusega. me peaksime tõesti regionaalpoliitikud koos äh, tööstuspoliitikutega ja ettevõtlussektoriga kokku viima, nii et suur tänu selle ettepaneku eest suur tänu nende kommentaaride eest. Lambert soovib veel sõna võtta, palun. jah, ainult lühike märkus, kui ma ei eksi, siis meil on äh, liikmesriikide parlamendide liikmetega kohtumine novembris. ja kas ei ole suurepärane üllatus, kui me saame neile anda infot äh, selle teema kohta, juba saab härra Vinkler seda teha. sest ähm, mina olin äh, koosolekus koos äh, Rumeenia kolleegiga ja seal oli erinevate Rumeenia piirkondade esindajaid. ja nende jaoks oli see midagi täiesti uut, millest te räägite? me ei tea sellest mitte midagi, meiega ei ole nõu peetud, me ei tea asjast mitte midagi. nii et mis puudutab teavitamist, siis äh, me ei saa süüdistada piirkondi, kes ei ole informeeritud, me ei saa ka liikmesriikide parla-, parlamendisaadikuid süüdistada, et äh, nad ei ole teadlikud. võib-olla peaksime informeerima sellest uuest mõtteviisist. vastaksin teile, me oleme juba nõustunud, et me, mis puudutab üldist skeemi, aga me ei ole veel rääkinud äh, alapunktidest, et saame nende üle veel arutada. ma rääkisin just äh, Migueliga ja saame veel mõelda, kas me saame kuidagi kogu protsessi kiirendada, sest raport on juba päris hilises faasis, nii et arutame seda sekretäriaadiga, kas saame sellest ajakavast kinni pidada ja veidi kiirendada protsessi. kas soovite sõna võtta lõpetuseks? jah, aitäh, teen lühidalt, ma tahaksin tänada kolleegide kommentaaride eest ka komisjoni sõnavõtu eest. tõsi on, et on veel mitmeid lahtisi küsimusi, aga selge on ka see, et me saame neile ainult koos vastused leida. vastused ei ole kõik veel kohe praegu olemas, seda ja ka äh, kolleegid on välja toonud, et piirkondadel on tihti vaja nõu ja toetust, selleks on teatavad platvormid, aga neist ei pruugi alati piisata ja sellepärast peame ka meie andma neile äh, selle toetuse. ja tõepoolest ka see, mida ütles härra Nisteroi, kas meil on piisavalt aega, kas me saa-, jõuame veel mingite kokkulepete liikmesriikide, tõepoolest aega on veidi vähe, kuid me võime sellega hakkama saada, kui me teeme piirkondadele selgeks, et nad peavad ka oma strateegiaid edasi arendama. jah, see seostub ka sellega, mis ma mida mainisin, et me peame uuesti selle järelevalve seiresüsteemi äh, uuesti rakendama, et kindlaks teha, et need arengud nii piirkondades kui ka Euroopa Liidus äh, areng edasi läheks. et äh, suur tänu veel kord teie kommentaaridest. suur tänu, me ei pea täna mingeid otsuseid langetama, tegemist on töödokumendiga. järgmiseks kuulame, järgmisel korral kuulame siis äh, raporti äh, projekti esitlust ja siis otsustame, kuidas edasi minna. nii et sellega tahaksin selle päevakorrapunkti arutamise lõpetada ja nüüd alustame koordinaatorite kohtumist. et kui äh, kõik ei ole veel siin, siis äh, paluksin assistentidel äh, vaadata, kus nad on, muidu pean politsei kutsuma ja paluma nad üles otsida. aga suur tänu kõigile teistele ja kohtume homme hommikul kell üheksa.